Bien, eh, hemos recibido del Grupo Popular la siguiente. rahvapartei on eh, edastanud meile järgmised muudatusettepanekud seoses nimetamistega komisjonides petitsioon eh, proua Matsooni ja proua Gardiini transpordikomisjon proua Deverak äh, asendab härra Rikeed. konservatiivid ja reformistid on esitanud järgmised äh, ettepanekud petitsioonikomisjoni härra Kaminski ja härra Kirkup, keskkonnakomisjoni proua Tšeskova arengukomisjoni, härra Helmer, kodanikuvabaduste komisjoni härra Macmillan Scott, naiste õiguste komisjon härra Kirkup, inimõiguste alakomisjon härra Deva ja sede komisjoni härra Legutko. Samus ahora a las propuestas de nombramiento. nüüd äh, muudatusettepanekud, mis puudutavad parlamendikomisjone. muudatusi ei ole taotletud, nii et äh, ma lähtun sellest, et äh, esimeeste konverentsi ettepanekud on käesolevaga vastu võetud